meie ametnikud hetkel veel tegelevad häälte lugemisega ja räägime siis sellest teemast hiljem. ning nüüd äh, kodukorraline küsimus. Eh, suur tänu. loodan, et president võtab arvesse ka äh, proua Julia Timošenko õigusi, ta on suletud vanglasse ja ta on saadetud nii-öelda praktiliselt gulaagi kandma karistust, mis on ebaõiglane. see on inimõiguste rikkumine, meie parlament ei saa sellesse olukorda suhtuda ükskõikselt, millesse on sattunud proua Timošenko, me peame midagi e, tema heaks tegema ja paluksin, et oma esimesel külaskäigul Euroopa Parlamendi presidendina teie, härra Schulz, Äh, vabastaksite proua Timošenko vanglast, suur tänu! suur tänu ning nüüd äh, nõukogu ja komisjoni seisukohad äh, Taani eesistumise ajal kõigepealt on mul suur heameel tervitada endist kolleegi, meie koja liiget, peaministrit Helle Tooning-Schmidti tere tulemast, peaminister! ja nüüd annangi ma teile sõna selleks, et te saaksite meile tutvustada Taani eesistumist, palun. lugupeetud peaminister, palun. lugupeetud president lugupeetud Euroopa Komisjoni president, austatud fraktsioonide esimehed, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni liikmed. mul on suur au seista täna siin teie ees, et tutvustada teile Taani eesistuja riigi prioriteete. üks suurimaid meie aja eurooplasi, hiljuti lahkunud Tšehhi Vabariigi president Václav Havel ütles et juba kakskümmend aastat pole Euroopa enam lõhestunud. olen veendunud, et Euroopa ei lase end enam iialgi illustada, vaid otse vastupidi, loob võimalused ja pinnase veelgi tugevamale solidaarsusele ja koostööle. Haavel oli üks Euroopa parimaid vabaduse ja loomingulisuse lipukandja, õigusriigi põhimõtte ja demokraatia kaitsja, progressi integratsiooni eestvõitleja, haavatavate ja nõrkade abiline. sel olulisel ajal meie ajaloos on meie ühiseks vastutuseks äh, Euroopa, Haaveli usk Euroopasse reaalsuseks muuta. meie peame andma endast parima selleks, et jätkata Euroopa rahu, võimaluste, vabaduse ja jõukuse potentsiaali elluviimist. see on äh, väljakutse, millega seisab silmitsi Euroopa täna, kui äh, Taani on asunud Euroopa Liidu eesistujaks. ma ootasin pikisilmi võimalust teie poole pöörduda Taani peaministrina, aga ka endise, selle suurepärase ainulaadse parlamendi liikmena. selle koja poliitilistes töökodades langetatakse iga päev otsuseid, mis on alustaladeks homse Euroopa Liidu ülesehitustöös. nagu igas parlamendis, on ka siin lahkhelisid, keevalisi arutelusid, nii peabki olema. aga see koda siin on eriline sellepärast, et see on pühendunud äh, Euroopale ja Euroopa kodanikele, selline pühendumus voolab enamuse selle parlamendi liikmete soontes. Teie olete Euroopa Parlament ja parlament Euroopa jaoks. minu jaoks äh, oli äh, väga arendav olla üks osa sellest olulisest tööst, mida te teete. mul oli suur au äh, töötada Euroopa, eurooplaste õiguse kallal vabale liikumisele, kuhu tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis ning osaleda konvendi töös, mis on tänaseks viinud Lissaboni lepinguni ja mul oli suur rõõm ja au äh, töötada nende muutuste nimel, äh, mis äh, tänaseks õigusega on suurendanud parlamendi volitusi õigusloomelises töös. järgneva kuue kuu jooksul paluksin ma teie toetust, teie koostööd, teie partnerlust. see on möödapääsmatu, kui me tahame saavutada tõelisi edusamme erinevates töövaldkondades lugupeetud daamid ja härrad, mina kuulusin põlvkonda, mis oli kaheksakümnendatel noor. ja paljude jaoks oli kaheksakümnendatel tegemist raskuste ajaga, kus tööpuudus oli kõrge, töö leidmise võimalused olid väikesed, iseäranis noorte jaoks, kelle, kes pidid kannatama ka haridusele, haridusinvesteeringute kärpimise all. meid kutsuti mõnikord tulevikute põlvkonnaks aga meie Euroopas nägime, milline tee viib meid jõukama ja helgema tulevikuni. Euroopas olid meil tuleviku eesmärkidega tarmukad liidrid nagu Haavel ja aastad läksid, Euroopas too-, ehitati üles ühisturg, lammutati Berliini müür ja aidati kaasa äh, Saksamaa taasühinemisele, et meil tuli Maastrichti leping, äh, laienemine süngest pessimismiajastust sündis kasvu, edusammude ja optimismi ajastu. Euroopa oli kogu maailmale inspiratsiooniks oma ainulaadse koostöömudeliga. see on suurepärane saavutus ja me peame selle üle uhked olema. kui meenutame, et äh, vaid mõned aastakümned tagasi sai Euroopast endisest konfliktidest ja killustamisest mõjutatud kontinendist liit, mis koosneb kahekümne seitsmest rahvast ja mis on avatud äh, õigusriigi põhimõtetele toetuv ja demokraatlik. me oleme loonud äh, ainulaadse otsustamissüsteemi ühenduse süsteem, ühenduse meetodi, mis võimaldab meile äh, võidelda vabaduse ja õigluse standardite tõstmise eest, ilma et kannataks meie kultuuriline ja kogukondlik mitmekesisus. selle ülesehitustöö alustalaks on olnud solidaarsus, osalus ja kaasamine. meie jaoks ei ole need väärtused ainult õilsad ideaalid, need on meie igapäevaseks reaalsuseks meie töös. seetõttu oleme ehitanud üles Euroopa, millel on suur sotsiaalne dimensioon meie eesmärgiks on nii jõukus kui solidaarsus, sellepärast et me teame, et kaasaegses maailmas ei ole need mitte ainult soovunelmad, vaid need kaks elementi on üksteisest vastastikku sõltuvad. meie praegusel sajandil õiglus, äh, hoolimine ja tõhusus äh, on osakeseks äh, tõhususest, tõhusus aga on investeerimine õiglusse, hoolivusse ja võimalustesse. ja kõik need elemendid on Euroopa edu aluseks. mina juhiksin teie tähelepanu sellele täna mitte ainult selleks, et siin Äh, avaldada austust meie minevikule, vaid sellepärast, et äh, äh, need oleksid meie juhtmõteteks tulevikus. mitte kellelegi siinolijatest ei pea ütlema, et Euroopa on tõsises majanduskriisis, mis on meie koostöö alustalad vankuma löönud. majanduskasv on napp, võlad on suured, ettevõtted virelevad, töökohad kaovad ebakindlusest on saanud miljonite Euroopa perede igapäev. ja just nimelt tänu praegustele tingimustele kannatavad Euroopa kodanikud tagasilööke ja kärpeid nii täna kui ka homme meie peame majanduslikele väljakutsetele vastama otsusekindla tegutsemisega. me peame taastama usalduse Euroopasse, looma uued alused majanduskasvule ja edusammudele, tagama Euroopa mudeli pikaajalise püsivuse. me oleme seda võlgu kõikidele põlvkondadele kogu Euroopas, aga iseäranis oleme me seda võlgu oma noortele. meie noored nõuavad meilt õigusega juurdepääsu samasugusele haridusele ja samasugustele töövõimalustele, nagu olid eelnevatel põlvkondadel. Nad äh, soovivad võimalust aidata kaasa oma ühiskonna ülesehitamisele ja oma tuleviku ülesehitamisele. Nad on valmis selle nimel tööd tegema, aga nad saavad seda saavutada ainult siis, kui meie julgustame neid ja loome neile selleks võimalused. kui me tahame, et nemad meie eest tulevikus äh, hoolt kannaksid, siis peame meie nende eest äh, praegu hoolt kandma. see on põlvkondadevaheline kokkulepe ja me peame seda sihikindlalt austama. me peame näitama öö, otsusekindlust oma avalike e, eelarvete kindlustamises, tugev avalik eelarve on spekuleerimise vastase võitluse kõige tugevam relv, ainukene säästev jätkusuutlik tulevik sotsiaalses turumajanduses on muutustele avatult vastuminemine ja konkurentsivõime suurendamine. stabiilsus aitab meil suurendada majanduskasvu, võimalused peavad olema aluseks innovatsioonile. kulude vaoshoidmine ei tähenda solidaarsusest eemaldumist praegustes tingimustes on see usaldusväärse solidaarsuse eeltingimus olen veendunud, et suurem osa inimestest mõistavad seda ja on valmis sellest lähtuvalt ka tegutsema, kui seda põhimõtet rakendatakse õiglaselt. inimesed on valmis ohvreid tooma, aga nad ei ole valmis end ohvriks tuua laskma. inimesed on valmis kasinuseks ja kokkuhoiuks, aga nad on vastu sellisele äh, kasinusele, mis on ebavõrdne ja ebaõiglane Euroopa liidritena peame me seda meeles pidama ja sellest lähtuvalt ka tegutsema. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa saatus on Taani saatus. see on olnud äh, Taani tegevuse leitmotiiviks Euroopas juba aastakümneid. nelikümmend aastat tagasi oli Taani osaks üheks ühenduse esimesest laienemisest ja meie uued partnerid usaldasid meile eesistuja rolli juba sel samal aastal, kui me liitusime. kolmkümmend aastat tagasi oli Taani eesistujaks külma sõja perioodil, kus valitses majanduslik ebakindlus, aga see oli ka periood, kus valiti esimest korda Euroopa Parlament. kakskümmend aastat tagasi olime me eesistujad siis, kui alustati, alu-, sai alguse ühisturg ja kümme aastat tagasi oli Taani eesistujaks siis, kui Euroopa Liit lõpuks ometi viis täide oma ajaloolise kohustuse äh, saavutada ühinenud Euroopa. nii nagu ka täna, ka need olid samuti ajalooliselt olulised äh, ajahetked Euroopa Liidus. järgneva kuue kuu jooksul kavatseme me teha tõsist tööd, et Euroopat edasi viia. Euroopa kodanikud äh, eeldavad, et nende poliitilised liidrid tegutsevad ja nad eeldavad seda õigusega. me peame meeles pidama ühte asja demokraatliku poliitika üle mõistetakse kohut tulemuste, mitte kavatsuste järgi. Taani eesistuja töötab väsimatult järgneva kuue kuu jooksul selle nimel, et tagada, et Euroopa Liit endiselt äh, saavutab äh, käegakatsutavaid kasulikke tulemusi, tulemusi, millest on kasu kõigile eurooplastele, noortele, vanadele, äh, üliõpilastele, töötajatele nii põhjas kui lõunas ja et seda illustreerida, tahaksin tuua välja meie põhieesmärgid. kõigepealt Taani eesistuja kavatseb äh, püüelda vastutustundliku Euroopa majanduse poole, see on ainukene tee, mis toob meid kriisist välja. me peame Euroopa tagasi rööbastele aitama nii, et me saaksime tagada jõukuse ja turvalisuse oma kodanikele. selleks on meil vaja distsipliini ja poliitilist tahet ja seda tahet ja distsipliini peame me kõik üles näitama, viies ellu majandusjuhtimise eeskirju. meil on vaja vastutustundlikke kaasaegseid eelarveid ja riigieelarvet peab saama kontrolli alla. teiseks, meie eesmärgiks on dünaamilisem Euroopa. Euroopa majanduskasv tuleb taastada ja muuta jätkusuutlikuks. me peame stimuleerima pikaajalist majanduskasvu, töökohtade loo-, loomist ja seda iseäranis meie noorte jaoks kaasajastamine, ühisturu arendamine on äh, abivahendiks, mis aitab meil seda saavutada. ja me peame ka julgustama oma ettevõtteid kasutama kaubandusvõimalusi tärkavate majandustega äh, väljaspool Euroopat. kolmandaks töötame me rohelise Euroopa nimel. Euroopa Liidus on välja töötatud äh, suurte eesmärkidega poliitika, energiaküsimustes ja kliimaküsimustes. me oleme liidriks kogu maailmas, aga selleks, et see liidripositsioon jääks meile alles, peame me julgustama teisi ja meil on vaja uusi algatusi valdkondades nagu energiatõhusus ja taastuvenergia mõelge sellele, kakskümmend, rohkem kui kakskümmend töökohta Euroopas on ühel või teisel moel seotud keskkonnaga. selles valdkonna, sellel valdkonnal on väga suur potentsiaal aga samas seisame silmitsi ohuga, et kõrgtehnoloogilised äh, teadusuuringud ja suuri teadmisi nõudvad äh, töökohad äh, liiguvad Euroopast välja muudesse maailma piirkondadesse. Taani eesistuja kavatseb teha tõsist tööd selle nimel, et Euroopa jääb ka tulevikus roheliste teadusuuringute ja keskkonnasõbralike töökohtade keskkohaks. Neljandaks, meie eesmärgiks on turvaline Euroopa. üleilmastunud maailmas peame me selle nimel ühiselt koostööd tegema. me peame võitlema terrorismi vastu, piiriülese kuritegevuse vastu, me peame haldama oma piire, looma toimiva Euroopa varjupaigasüsteemi. ja Euroopa Liidu hääl peab olema kuulda ka väljaspool Euroopa Liitu. me peame edendama oma ühiseid väärtusi ja kaitsma oma huvisid. Taani eesistuja kavatseb toetada ja aidata kõrgete esindajate ja Euroopa välistalitust eelarvedistsipliin, majanduskasv, töökohad, keskkonnasõbralik poliitika, turvalisuse tagamine meie kodanikele ja Euroopa hääle kuuldavus maailmas, need on meie eesmärgid. me peame olema julged ja seadma endale suuri eesmärke. seistes silmitsi majanduskriisiga, äh, pole vähimatki kahtlust, Taani eesistumine ei saa olema lihtne. kuid ma võin teile kinnitada, et Taani ei kohtu, kohku selle ülesande eest tagasi meid pole sellisteks loodud. ja loomulikult äh, eesistuja ei suuda oma eesmärke saavutada üksinda. meil on vaja aktiivset koostööd kõikide osapooltega, liikmesriikidega, Euroopa institutsioonidega, kodanikuühiskonnaga. meil on vaja Euroopa Liitu, mis oleks ühinenud äh, selle nimel, et tulla toime praeguste väljakutsetega teie toetus ja teie panus on väga tähtis selles töös. lugupeetud daamid ja härrad, seisan siin teie ees täna Taani peaministrina ning võin kinnitada, et olen isiklikult pühendunud Euroopale. olen eurooplane oma südames ja ennekõike olen ma eurooplane oma laste jaoks. ma tean, et nende turvalisus, võimalused, vabadus sõltub kindlusest ja võimalustest ja vabadustest kogu nende põlvkonna jaoks igal pool. Euroopa Liit aitab meil neid tingimusi levitada, tugevdada nii meie oma mandril kui ka kogu ülejäänud maailmas. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad. meie äh, liidu ja meie solidaarsuse mõõdupuuks ei ole see, kuidas me käitume headel aegadel meie mõõdupuuks on see, kuidas me käitume väljakutsetega silmitsi seistes. ja täna seisame me silmitsi väljakutsetega. Äh, need väljakutsed äh, on äh, kolmekordsed. kõigepealt me peame toetama tugevaid reegleid ja institutsioone, otsustavaid institutsioone, mis on juba paigas meie Euroopa Liidus, meie oleme Euroopa, me oleme liit, mis tugineb koostööle, õigusriigi põhimõttele, demokraatiale kriisiajastul, kui meil on vaja äh, raskeid otsuseid, kompromisse, on meie ühenduse meetod tähtsam kui kunagi varem. meie põhieeskirjade ja menetluste püsivus ei ole oluline mitte ainult väikeste riik, riikide jaoks nagu Taani, vaid see on meie liidu ainulaadseks omaduseks, see on meie koostöö tugevuse ja püsivuse aluseks ja seega meie kõigi huvides. teiseks, me peame olema veendunud selles, et Euroopa on praeguse kriisi äh, puhul üks osa lahendusest, mitte üks osa probleemist, mitte selle põhjustaja kriisist välja saame me siis, kui rakendame lahendust, mis eeldab rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat. kui me ainult püüame endasse tõmbuda, siis sulgeme silmi oma reaalsuse eest ja Euroopa liidrid peavad seda selgitama meie kodanikele ja ka ülejäänud maailmale. Euroopa on praktiline ja see aitab ka taastada usku Euroopa projekti. kolmandaks kriisi seljatades peame me hoidma alal oma väärtusi rahanduslik kokkuhoid on oluline selleks, et meie majandusi tasakaalustada ja usaldust taastada. aga meie sotsiaalne turumajanduse mudel on olnud edukas aastakümneid ja see peab jääma meie juhtmõtteks ka tänase kriisiga silmitsi seistes ja tulevikus Pole vähematki kahtlust, praegune kriis on Euroopa Liidu jaoks proovikiviks, euroala riigid on võtnud endale suure vastutuse, püüdes tagada majanduse stabiilsus meie piirkonnas ja rahandusmeetmed on euro stabiliseerimise seisukohast äärmiselt olulised ja Euroopa Liidu huvides. aga see kriis ei tohiks meid eksitada. otse vastupidi, rohkem kui kunagi varem on meile selge see, et meie saatus on ühine. ja seetõttu on äh, üüratult oluline, et me teeme, et me töötame koos ja seisame ühise rindena. kui me Václav Haveli öö, äh, eesmärgi koostööst ja solidaarsusest ellu viime, siis suudame me Euroopa jälle kindlatele jalgadele saada ja üheskoos tuleme me selle ülesandega toime, aitäh! suur tänu, proua peaminister! daamid ja härrad!